Myślę, że możemy zaczynać. Myślę, że jest na tyle miejsca, żeby naszych gości posadzić. Nie wiem, stu... ma arvan, et nüüd võivad kõik istuda oma kohtadele ja ma arvan, et siin on piisavalt kohti, et te saaksite igaüks oma koha leida. siis saame alustada. ja alustame siis meie komisjoni kohtumisega, kui kellelgi vastuvõetud päevakorra kohta ei ole, siis on see kinnitatud. härra Agnew. meil ei tule inglise keele kanalilt tõlget paraku. kas te nüüd kuulete? on nüüd tagasi tõlge ei ole veel. nüüd toimib niisiis, võib-olla saaksime alustada. sooviksin äh, öelda veel ühe asja, et äh, peale tänast komisjoni koosolekut, kas vahepeal on tõlkesüsteem korda saanud, küsib esimees. kas ma räägin siis inglise keeles? kõik on korras, niisiis ma juba ütlesin, et meie komisjoni kohtumine läheb ka veebi paistab, et on probleem Inglise ja Saksa kanaliga, nii et me teeme väikese pausi, ootame, kuni tõlkekanalid paika saavad. Chairman, yes, the problem we seem to be getting is that we get a bit of english. nii et me kuuleme saksa kanalilt natukene saksa ja inglise keelt mõlemat, et, et et ma ei tea, kas keegi mängib seal mingit jõulueelset jõul-, mängu dajmy szansę e, naszym współpracownikom. Niisiis, jätkame oma koosolekuga ja las siis, laseme oma tehnika, tehnikutest kolleegidel asju selgitada. We have information that all is okay, yes? kas kõik on nüüd korras? We should wait.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 niisiis, kas teil saksa keel on sellisel juhul väga hea, kõik kuulevad oma keeli, siis saame alustada. niisiis, nagu ma juba ütlesin, meie kom-, komisjoni koosolekud kantakse üle ka veebis ja peale meie kohtumist äh, kell pool seitse on meil ka väike jõulukokteiliüritus korraldatud peale seda on meil proua Tantšila äh, raport. ja see käsitleb triloogi, mis puudutab tema teemat ja mis on saanud tema raportist ja seejärel on meil ka komisjoni ettekanne, aga kõigepealt ma annaksin sõna proua Tants- või kõigepealt siis ka härra Andriöö, palun oui,. Le... tänan, esimees. proua Tantsila paraku on hetkel Rumeenias, ei saanud tulla ja palus teile teha ülevaate esimesest kolmepoolsete kõneluste voorust, mis siis puudutab integreeritud statistikat põllumajandusettevõtete kohta. ta palus meelde tuletada, et läbirääkijad seadsid ambitsioonika ajakavaga, eesmärgiks oli saavutada kokkulepe kahe kohtumisega ainult. esimene triloog toimus eelmisel nädalal ja oli igati rahuldust pakkuv, kuna tõesti võimaldas kokku leppida reas punktides ja need siis ka mainin ära. artikkel kaks, mis puudutas definitsiooni, eriti põllumajanduspinda, selles lepiti kokku artikkel kolm, mis puudutas rakendusala ja muudatusettepaneku kakskümmend kaasamist. Euroopa Parlament rõhutab üheksakümmend kaheksa protsenti kaetust ja miinimumkünnis artikkel kuus, mis puudutab artiklit neli mis puudutab andmete allikaid, artikkel viis A, mis puudutab makseagentuuride registreid, siin saavutati kokkulepe kõigi raportööride vahel. ja kuna artikkel neli annab ligipääsu sellele infole viis A, nagu parlament selle välja pakkus, seda enam vaja ei olnud ja seega võeti see tagasi. see tähendab, seda muudatusettepanek kakskümmend kaks võeti tagasi. ja neljandaks pärast artikli üks osas tehtud selgitust, mis puudutas valimit kõik raportöörid jõudsid järeldusele, et muudatusettepanek kakskümmend kaks, mille esitas parlamendilt, on kaetud nende ettevaatusabinõudega. järgmine punkt, mis puudutas kaasrahastamist, mis oleks kohustuslik, see, see, selle juurde jäädi muudatusettepanek kolmkümmend kaks ja ka muudatusettepanek kuusteist parlamendilt, mis tagab seose määruse ja tulevase finantsraamistiku vahel. ja siis oli terve rida tehnilisi muudatusi mida samuti toetati ning kaks lisa neli ja viis. esimene triloog võimaldas arutada ka kahte kõige keerulisemat te teemat, artikkel kaheksa, mis puudutas tehnilisi spetsifikatsioone, moodulid ja artikkel üheksa, mis puudutas ad hoc'i. kõik esitasid oma eelistused ja tehti ettepanek, et tehniline grupp töötab järgmiseks triloogiks välja lahendused. tehnilisele grupile saadeti veel küsimusi, et nad kirjutaksid ümber lõppkokkuvõtte ja siis järgmine triloog toimub, mis peaks jääma ka viimaseks, toimub Strasbourgis kaheteistkümnendal detsembril pärastlõunal. variraportööride kohtumine eelseb, eelneb sellele kell neliteist null null. proua Danchila palub äh, vabandust, ta ei saanud täna tulla, aga tema kaastöötajad võivad vajadusel vastata küsimustele, kui äh, kellelgi peaks neid tekkima. suur tänu, härra esimees, et sain teha selle ettekande proua Tantsila nimel. suur tänu siis saame nüüd alustada aruteluga, kõigepealt härra Anju. Uh, aitäh, härra esimees. see raport puudutab põllumajandusettevõtete statistikat ning see käsitleb ka põllumajandusettevõtete uh, struktuuri ja, ja ka seda, kuidas andmeid kogutakse ja nii edasi viimasel kolmapäeval, vabandust, et ma sellel komisjoniga kohtumisel küll ei viibinud, aga nüüd komisjon soovib detsentraliseerida asju, nii et, nii et kuidas on siis kooskõlas kõige seni öelduga? härra Vasu. aitäh. proua raportöör paraku täna siin ei ole. aga mina arvan, et mitte statistikas ei ole asi, aga nende kogumise viisis, mis parandaks põllumeeste olukorda, vastupidi. Äh, raport raportis nähakse ette, et tulevane põllumajandusstatistika süsteem aitab kaasa vähemalt neljale komisjoni prioriteedile. kas see on nüüd uus hoog ja mis lisab tööhõivet, ma ei usu. kuidas ta saaks seda teha? eelmisel nädalal nägime, et mõned riigid nagu Prantsusmaa, nend-, seal on kadunud tänu ühisele põllumajanduspoliitikale kümned tuhanded äh, ettevõtted ja samuti töökohad põllumajanduses. nüüd me kliimamuutuste poliitika tahab olla väga selgeltnägelik, siin on ette nähtud põuaperioodid ja paremini hüvitatakse põllumehi, aga ma väga kahtlen selles. räägite ka õiglasemast siseturust. hetkel, kui midagi pole tehtud veel selleks, et võidelda sotsiaalse dumpinguga ja ebaausa konkurentsiga, kuidas te kavatsete seda teha? samuti näete ette tugevamat Euroopat rahvusvahelisel areenil, see tähendab eksporditurge barjääride alandamiseta. ja lisaks meie kulutused toidule, tahate seda uurida, ma arvan, et tõesti on oluline mõõta, kui palju me kulutame selleks, et paremini sihistada sektoreid, et me võiks tõeline toidualane suveräänsus olla, nii et minu jaoks on siin ainult küsimärgid, tänan. suur tänu. proua Neuchel. Äh, Ka mina tänaksin teid ja ähm, Maria Hoibuhi poolt. võib-olla see on natukene ebatavaline, et äh, et sotsiaaldemokraat roheliste asemel esindab, aga me töötasime koos ka teiste teemade puhul ning mis puudutab statistikat, siis see on meie mõlema jaoks oluline ja see näitab, et meil on vaja äh, kiiresti loetelusid selle kohta, e, kellele põllumajandusettevõtted kuuluvad, kui palju neil maad on, e, samuti millised osad ettevõtetele kuuluvad erinevate ettevõtete rühmade juurde, nii et e, need on mõningad teemad, mis on tähelepanu keskmes, nimelt oluline on see, et, et on teada, milline valdusettevõte milliseid ettevõtteid haldab ja komisjon soovib nüüd panna miinimum suuruse viie hektari peale, nii et see ei ole, see ei ole reaalne ja see ei ole ka otstarbekas sellepärast et äh, meil on vaja ülevaade saada suurtest ettevõtetest, aga me ei tohi tähelepanuta jätta ka kõige väiksemaid. nii et kui alles alates viiest hektarist hakatakse andmeid koguma, siis see on vale, sellepärast et tuleb ülevaade saada ka väiksematest ettevõtetest, nad ei tohi minna statistikas kaduda, kaduma minna ja seetõttu on oluline üle vaadata oma omanikuõigused ja siis ka valdus ettevõtete struktuurid ja samuti tuleb arvestada suuremate ettevõtetega ja ka väiksemate ettevõtetega ja me ei tohiks siin töötada ülem- ja alampiiridega, aitäh. Madame Sanova. <coughs> Madame Sanova. proua Savara. Eh, gracias, presidente. Bueno, mi intervención es muy breve y suur tänu, härra esimees, ma võin teha lühidalt. siin on vaja parlamendi seisukohta toetada. nimelt äh, on vaja rohkem tähelepanu pöörata ka naiste rollile pereettevõtetes ja selleks, et nende roll nähtavamaks muutub, see on äärmiselt oluline teema. tähtis on ka see, et ähm, see seisukoht äh, parlamendi poolt ka äh, kolmepoolsetele läbirääkimistele jõuaks. aitäh! tegu oli seni esimese arvamuste vahetusega ja komisjoni seisukoha, meie komisjoni seisukoht on selge, et äh, me oleme info saanud, me näeme, et põllumajandusettevõtjate jaoks on tegu suure koormusega. me teame, et põllumajandusettevõtjate olukord on niigi juba keeruline ja nüüd me oleme saanud ka info selle raporti kohta, suur tänu selle eest. ja ma paluksin, et tänusõnad edastaksite ka proua raportöörile ja nüüd saame minna neljanda päevakorrapunkti juurde. kui just keegi rohkem sõna ei soovi, selge, siis tuleme neljanda päevakorrapunkti juurde. ja siin on komisjoni esindaja ähm, esitlusega ähm, ja see käsitleb rakendusakti eelnõu, millega kehtestatakse eeskirjad litsentsidega tariifimäära kvootide haldamissüsteemi rakendamiseks. härra Agnew, te soovisite veel midagi? Andri Jõe, palun, härra Andri Jõe. jah, paar sõna ainult. esimees, proua Tantsila raporti kohta kokkuvõtteks. jah, sõnavõtjad saavad vastuse, omalt poolt võin öelda nii palju härra Loasoole et statistika eesmärgiks on anda teavet reaalsuse kohta. statistika äh, osas ei ole mingit kahesti mõistetavust. Need ei pea midagi mõjutama. Need võimaldavad äh, poliitikatel mõista, milline on tõsielu ja et me siis äh, saaksime pakkuda välja poliitilisi suundumusi. ja seepärast ma arvan, et proua Nošli sõnavõtt on igati huvipakkuv, ta rääkis analüüsist ja järelduste tegemisest. igal juhul saate ka kirjalikult vastused oma erinevatele küsimustele. suur tänu. ja nüüd, nagu öeldud, tuleme rakendusakti eelnõu juurde, millega kehtestatakse eeskirjad litsentside, tariifimäära, kvootide haldamise süsteemi rakendamiseks ja selle tutvustuse teeb meile komisjoni esindaja proua Skyer Piirik on siin meil raportööriks. Te teate, et siin on tegu ähm, kvootidega konkreetsetes ähm, sadamates. see puudutab päritolu vastavat transpordiviise ja ka teisi teemasid. ja siin on tegu maksuküsimustega. ning ähm, siin on tegu siis meie komisjoni vastutusalaga ja me saame nüüd Agri peadirektoraadilt infot ja võib-olla saaksite siis teha lühikese sissejuhatuse. härra Bruno Valaia, ma paluksin, et te tutvustaksite seda komisjoni nimel uh,. Thanks a lot, Chairman. suur tänu, härra esimees. nagu te ütlesitegi kui Euroopa Liit äh, räägib läbi vabakaubanduslepingute üle, siis äh, mõningate tundlike tootmissektorite puhul Euroopa Liit ei soovi täielikult oma turgusid avada ja selles kontekstis räägitakse läbi tariifikvootide üle. see tähendab seda, et Euroopa äh, turg teeb et ettepaneku piiratud ligipääsuks oma turgudele, mis on piiratud siis mahuliselt ja vähendatud on ka tariifimäära. enamasti on, on tegemist tollivabastusega, aga mitte alati. meil on täna üle viiesaja tariifikvoodi, mida täna rakendatakse ja hallatakse Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide poolt igapäevaselt ja meil on umbes kolmsada viiskümmend nendest äh, kvootidest, mida taksod äh, haldab äh, first come alusel ja meil on alla saja viiekümne kvoodi, mida haldab DG Agri niinimetatud simultaanse läbivaatamise põhimõtte alusel meil on umbes kolmkümmend viis erinevat eeskirja seda tüüpi kvootide haldamiseks ja mina äh, teen vahet delegeeritud ja rakendusaktidel vastavalt Lissaboni lepingule. hetkel me töötame koos liikmesriikide ja sidusrühmadega selleks, et saja, et need, need sada viiskümmend tariifikvooti viia kõik ühte ainsasse rakendus- ja delegeeritud akti. selles kontekstis see, meil on tegemist äh, lihtsustamise ja harmoneerimisprotsessiga, mida me hetkel läbi viime ja, ja tahame seda saavutada siis koostöös liikmesriikidega alustasime oma tööd umbes kolm aastat tagasi, toimus äh, seminar. seal mitte ei töötanud me komisjoni poolt välja pakutud tekstiga, aga äh, seminari korraldasid liikmesriigid ja sidusrühmad ja üritasime seal aru saada, arutada probleemi olemust, mis meil siis lahendada hetkel tuleb. üritasime ka välja mõelda kuidas seda teha. nii äh, liikmesriigid kui sidusrühmad äh, ütlesid üsna selgelt, mis meie lähenemine on. ja lähe-, see on järgmine uus delegeeritud akt ja rakendusakt peaksid keskenduma majandusosalistele, äh, operaatorile, ja lõpptegev tulemusena peaks olema taga kasvav, kasvanud äh, läbipaistvus ja süsteem, mida me siis hakkame rakendama ja juhtima, ei tohiks äh, anda eelist, ei tohiks soodustada spekulatsiooni. mõningatel juhtudel on see üsna lihtne, sest äh, kvoodid, neid kvoote ülemäära palju ei nõuta, need isegi ei täideta tingimata mõnedel teistel juhtudel on asi hoopis teisiti. ja teisiti on ta sellepärast, et äh, majand-, majandustegelased räägivad kvoodirendist ja see on väga kõrge. see tähendab seda, et äh, tulud äh, operaatorile, mida me saame impordilitsentsist tänu kvootile, mõnede nende kvootide puhul rahaline tulu on äärmiselt kõrge ja nendel juhtudel pole ka üllatav, et on väga suur nõudlus ja kuna nõudlus on palju suurem kui pakkumine kvoodi kontekstis, siis peame rakendama jaotuskoefitsienti, sellest on ka lihtne aru saada. võtame näite, meil on tuhandeline kvoot ja taotlusi on meil, ütleme, kaks tuhat. sellisel juhul äh, jaotus äh, alus on null koma viis. kuid see koefitsient võib mõningatel juhtudel olla ka palju-palju madalam, isegi madalam kui üks protsent. minevikus minevikus äh, tehti vahet äh, traditsioonilisel importijal ja uustulnukal. näiteks küüslaugu puhul seitsekümmend protsenti kvoodist äh, oli eraldatud traditsioonilistele importijatele ja kolmkümmend protsenti uustulnukatele ja kaks aastat hiljem siis uustulnukast sai traditsiooniline importija. liikmesriigid ja sidusrühmad ei ole täielikult äh, rahul selle süsteemiga. see tekitab moonutusi ja toob samuti endaga kaasa vigu rakendamisel liikmesriikide poolt. nii et äh, nende sooviks oli muuta süsteemi. ja sellega me olemegi tegelenud. mõningatel juhtudel siiski äh, nende mõnede tariifikvootide haldamine on juba sisse kirjutatud kahepoolsetesse või mitmepoolsetesse lepingutesse, mis Euroopa Liit on sõlminud kolmandate riikidega. näiteks on nii Hiina äh, küüslaugu tariifikvoodiga ja Argentiinaga, äh, samuti küüslaugu tariifikvoodiga arvestades äh, kahepoolsete või mitmepoolsete lepingute eripärasid, on meil kas vaja rääkida ainult kolmanda osapoolega või mõnedel juhtudel pidada läbirääkimisi uue lepingu üle nendega. kui vajalik, siis kolleegid, kes tegelevad meil rahvusvaheliste suhetega, on äh, seal, kus vaja, juba alustanud neid äh, kõnelusi kolmandate riikidega, eesmärgiga uurida, kas on, oleks võimalik saavutada kokkulepet selles, kuidas äh, hallatakse seda tariifikvooti. ja meie seisukoht on, et kui need kõnelused lõpule viiakse, siis arvatavasti enne järgmist suvevaheaega saame me ka muuta praegust äh, nende väga spetsiifiliste tariifikvootide juhtimise süsteemi. see on, oleks lühidalt äh, minu poolt ülevaade. hea meelega vastan aga ka küsimustele. suur tänu. Tak, w takim razie przechodzimy do suur tänu. jah, ilmselt saamegi nüüd küsimuste ja vastuste juurde minna. komisjoni liikmed, kes soovivad sõna. ja eh, härra Flanagan. suur tänu. loodetavasti saan vastuse sellele küsimusele. üks minu koduriigi inimeste suurematest muredest, rääkides Mercosuri kokkuleppest ja seitsekümne kaheksast tunnis, tonn, tuhandest tonnist loomalihast, äh, külmustatud või värskest, äh, kõrge kvaliteetsemad äh, osad tegelikult, mm, mis siis karkassidest lahti lõigatakse nüüd kin-, kindlaks määrata, kas nii see läheb, ma arvan, et kõige parim viis on uurida, mis praegu toimub, mis praegu tuleb Euroopa Liidu, liitu nendelt turgudelt ja kuuldes neid arutelusid siin oleme kuulnud, et umbes sada viiskümmend tuhat tonni juba tuleb või sada kaheksakümmend tuhat tonni, meie oleme üritanud kindlaks määrada, mis tüüpi lihatükid siis tegelikult tulevad kas te sedasorti detaile ka oskaksite valgustada, sest meie sellist infot ei saa ja kui teil seda on, kas saaksite meiega jagada? suur tänu. rohkem sõnasoovijaid? häda puuda siiski. Äh, tänan väga. vabandust, et ma nii hilja reageerisin, aga tahaksin rääkida mitte nii palju kogustest, äh, tariifikvootidest, äh, mis tulevad kolmandatest riikidest, tahaksin rääkida toodete kvaliteedist. olen korduvalt äh, meie komisjonis juba öelnud, et Euroopa Liidus on tingimuslikkus, on palju reegleid, mida me kehtestame oma põllumeestele ja näiteks antibiootikumide tarbimise jälgitavuse osas lihatoodete puhul. ja nüüd me täna näeme, et Euroopa Liidul on kaubanduskokkulepped kolmandate riikidega. mina tahaksin teada, mis, millised on garantiid, et nende toodete puhul peetakse kinni kvaliteedinõuetest, mida me nõuame Euroopa Liidu siseselt. hiljuti oli meil jutuks Brasiilia loomaliha küsimus, mis saabus Euroopa turgudele, aga oli riknenud. seepärast mind huvitabki liha kvaliteedi küsimus. Pani poseł Neuchel. proua Neuchel. mul on ainult üks kiire küsimus. loomatransport transporti, loomaliha äh, transporti mõt-, mõttekus, äh, kas seda on üldse küsimuse alla seatud? sellepärast et kõik meist teavad, et diiselkütteõli või ükskõik millega neid aluseid, millega need alused sõidavad, siis see tähendab ikkagi seda, et kaubandus peaks äh, tulevikus ikkagi teistmoodi välja näeb, sellepärast et see ei tähenda seda, et põhitoiduaine transporditakse, vaid siin on tegu ainult konkreetsete toodetega. ja ma sooviksin teada, et kas komisjon on üldse uurinud sellise kaubanduse äh, Ähm, mõistlikkust ja, ja seda, kui kaua selliselt saab kaubandust läbi viia. suur tänu, esimees. mina tahaksin komisjoni esindajalt küsida. Äh, as-, mul tekkis kahtlus. meil on kolmkümmend viis määrust, ütlesite, mis puudutavad praegust loodud äh, süsteemi ja me tahame süsteemi muuta. see, et äh, liikmesriigid ei rakenda seda sarnaselt. Te ütlesite, et me ühtlustame ja harmoneerime. sellest võiks jääda mulje, et vaatamata sellele, et meil on olemas eeskirjad, millele see süsteem tugineb sõltume tolliametnikest ja et kohtlemine on erinev. kui see on nii, siis see on väga murettekitav, sest äh, mõned tooted võib-olla tahetakse teadlikult saada, saata teatud äh, piiripunktidesse. ma ei saanud äh, võib-olla teist õigesti aru, komisjoni esindaja. kui on, kui nõutakse harmoneerimist, kas see tähendab siis seda, et on ebavõrdne kohtlemine, nii et ma tahaksin pisut rohkem infot kas äh, on erinev juhtimine kvootide puhul olenevalt sellest, kust kaudu toode sisse tuleb turule? <clears throat> kui keegi rohkem sõna ei soovi, ei soovi, siis annaksin sõna uuesti komisjoni esindajale. Äh, vastu, ootame siis vastuseid küsimustele suur tänu, härra esimees. esimene küsimus puudutas ligipääsu infole ja puudutas seda, kuidas neid kvoote kadu-, kasutatakse, neid tariifikvoote. jah, need avaldatakse, kõik see info on olemas. taksuti veebilehel või DG Agri veebilehel majandusosalised äh, on kurtnud, et see ei ole väga ajakohastatud süsteem ja see on ka põhjus, miks me digiagris hetkel äh, töötame välja kasutajasõbralikumat süsteemi, kuid süsteem, kuid põhimõtteliselt on kogu see info avalik, avalikult kättesaadav. teine küsimus mis puudutas äh, sanitaaria, fütosanitaaria ja turunõuete rakendamist, on selge, et liikmesriikide tolliametnikud kontrollivad kõikide nende normide täitmist. see on liikmesriikide kohustus ja ma võin teile kinnitada, et äh, seda tehakse ka korrektselt. nüüd, mis on äh, meie ülesanne? hetkel me ma tooksin ühe näite mõningaid neid tariifi, tariifikvoote hallatakse iganädalaselt, mõnda igakuiselt, mõnda kvartalipõhiselt. pärast arutelu sidusrühmadega, selleks et lihtsustada süsteemi, leppisime kokku, et välja arvatud mõnedel juhtudel, kui on äh, õigustatud põhjus selleks, hakkame edaspidi igakuiselt neid äh, tariifikvoote haldama. ja teine näide, näit-, kui on tegemist impordiloaga tariifikvoodi puhul, siis tuleb tõestada, et äh, tegemist on kauplejaga, et tegemist on majandusosalisega. seda saab tõestada esitades äh, dokumendi, mille nimi on Proof of Trade, see tähendab, et tegemist on dokumendiga, kus on näidatud, et varasema kaheaastase perioodi jooksul on äh, imporditud vähemalt kakskümmend viis tonni äh, mingit toodet. mõningatel juhtudel viiskümmend tonni, mõningatel juhtudel kakssada viiskümmend, kakskümmend viis tuhat tonni ja pärast arutelu sidusrühmadega leppisime kokku, et selleks, et äh, süsteemi lihtsustada, jääme kahekümne viie tonni juurde. see on näide lihtsustamisest ja harmoneerimisest, millega me hetkel tegeleme. ja ainult siis, kui on tõesti mõjuv põhjus, siis me säilitame spetsiifilised sektoripõhised äh, nõuded, näiteks mõnede piimatoodete puhul on see nii kus on väga spetsiifilised nõuded. tänan, härra esimees. suur tänu komisjoni esindajale. kuulsime ära vastused komisjoni liikmetele kommentaaridele ja küsimustele. proua Nahel see oli väga selge küsimus, et kas selle äh, lihatoodete transpordi mõttekust selliselt, kus maailma ühest otsast teise otsa neid lihalõike transpordi, kus me teame, et tegu on ka kütuseprobleemiga, keskkonnaprobleemiga, et kas selle mõttekust on üldse küsimuse alla seatud ja, või arvate, et kaubandus viiekümne aasta pärast näeb välja täpselt samasugune nagu tänapäeval? komisjon, palun lühidalt. aitäh. jah, härra esimees, vabandust. ma sain sellest aru kui avaldusest ja mitte kui tehnilisest küsimusest. on selge jah, et äh, see on väga poliitiline küsimus küsimus ei ole tehnilise lahenduse leidmises, vaid poliitilise lahenduse leidmises. selle, see küsimune, kus tuleks pigem esitada kaasseadusandjatele, iseäranis teie komisjonile siin. aitäh. hästi. üldine vastus, aga ega siit midagi muud väga oodata ei saanud ka, kui üldist vastust. kui rohkem kommentaare ei ole, tähendab see, et me saame minna edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. mul on hea meel võib-olla annan teile nüüd pisut aega, et kõrvaklapid pähe panna, ütlen seda liikmele, kes just saali jõudis me pidime hääletama kell neli. aga kuna te olete siin kohal, siis me võime sama hästi ka alustada. vastavalt meie päevakorrale, jah. Äh, oli hääletus kell neli, aga raportöör on kohal. nii et võib-olla saame paar minutit varem hääletusega algust teha. ja siis saab äh, ka raportöör lühidalt võimaluse sõnavõtuks äh, äh, teha väike sissejuhatuse konkurentsipoliitika aastaaruande hääletusse. Uh, thank you very much, Mr Chairman uh,. Uh, thank you uh, uh, for, for your offer. suur tänu, suur tänu selle pakkumise, et ma saaksin paari sõnaga rääkida oma raportist. nagu te teate, konkurentsipoliitika on põllumajanduses väga keskne teema, on olnud äh, päris äh, suur rida mm, raskusi ja on kasvav arusaam ka Euroopa Parlamendis, et põllumajandusega ei tohiks tegeleda kui äh, mõne teise normaalse Äh, tegevusharuga. minevikus oli arusaam ja õige arusaam, et põllumajandusvaldkond ja põllumajandustootjad ei kasuta parimal moel ära kõiki neid variante, mida Euroopa Liidu leping ja Euroopa Liidu toimimise leping neile pakuvad. sellepärast koos variraportööriga üritasime uurida neid võimalusi. ja ma arvan, et meil õnnestus ka saavutada päris mitu kompromissi, nimelt kuusteist tükki. ja kõik äh, variraportöörid äh, olid sama meelt. nii et ma hindan kõrgelt nende tööd, tänan neid selle eest ja loodan, et äh, sellest, et see mõistmine peegeldub ka hääletuses. suur tänu! Dziękuję panu posłowi sprawozdawcy. jah, suur aitäh teile, aitäh raportöörile, see oli tõesti huvitav, mis te ütlesite. olen kuulnud, et jõudsite ka variraportööridega teistest fraktsioonidest kokkuleppele. enne kui me hääletusega edasi läheme, tahaksin ma ütelda, et kui me räägime tariifikoodide haldamisest, see oli proua Shaieri küsimus ning koordinaatorid otsustasid selle, sellega komisjonis tegeleda ning see oli ka põhjuseks, miks see üldse meil päevakorras oli, nii et suur aitäh proua Shaierile. aga nüüd läheme edasi viienda punkti juurde, hääletus, konkurentsipoliitika raportöör on ka kohal, kell on nüüd ka neli saanud. seega ma usun, et me saame ka hääletusega alustada. aga muidugi oli oluline ära kuulata ka sissejuhatus ja kõik ära oodata. nüüd ma usun, et nüüd saame edasi minna. kontrollime üle, kas meil kõigil on hääletuskaardid olemas. kompromiss muudatusettepanekut tuleb hääletada elektrooniliselt. seega esimene kompromiss, hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud. sellega on kompromiss heaks kiidetud, kompromiss, äh, muudatusettepanek number viis, hääletus on alanud. nüüd on lõppenud heaks kiidetud. nüüd kompromiss, muudatusettepanek kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromiss, muudatusettepanek number kümme, hääletus on alanud. kümnes kompromissmuudatus. nüüd lõpetan hääletuse heaks kiidetud. seega läheme edasi kompromissmuudatusettepanekuni üheksa, aga ootame ka, et härra Tarabella koha sisse võtaks. hästi, üheksas kompromiss. härra Tarabella hääletas, seega saame nüüd hääletuse lõpetada. klienti heaks kiidetud. üks ainus vastuhääl, ma loodan, et see ei olnud mitte teie, härra Tarabella. We know. Proszę Państwa, przechodzimy do poprawki 38. Seega, liigume edasi. kolmkümmend kaheksa, muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa poolt, vastu palun. võib-olla teid, teist tekitas väikest segadust see, mis siin toimub, aga me peaksime elektrooniliselt üle kontrollima. kolmekümne kaheksas, vabandan, ütleb esimees, hääletus on nüüd lõppenud. ma usun, et meil peaks olema enamus selle muudatuse poolt. jah, seega viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kolm. alustame hääletusega, kompromissmuudatusettepanek number kolm. nüüd on hääletus lõppenud. heaks kiidetud, kompromissmuudatus kaheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. kompromiss kuusteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. kuuskümmend kaks poolt, vastu. ma arvan, et peaksime üle kontrollima elektrooniliselt, hääletus on alanud, muudatusettepanek kuuskümmend kaks hääletus on nüüd lõppenud. heaks kiidetud. muudatusettepanek kuuskümmend neli poolt, vastu heaks kiidetud. seitsekümmend üks poolt, heaks kiidetud. seitsekümmend kaks poolt, vastu tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, heaks kiidetud. muudatusettepanek seitsekümmend neli poolt, vastu, era-, heaks kiidetud. muudatusettepanek seitsekümmend seitse poolt, heaks kiidetud. kompromissmuudatus kuus, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud, kompromiss neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kompromiss, muudatus seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud muudatusettepanek üheksakümmend üks, poolt vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend kaks poolt, heaks kiidetud. muudatus kaheksakümmend neli poolt, heaks kiidetud. muudatusettepanek üks poolt, heaks kiidetud. muudatusettepanek kaks poolt, heaks kiidetud. muudatusettepanek kolm poolt vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, poolt, heaks kiidetud. kompromissmuudatusettepanek üksteist, alustan hääletusega. nüüd on hääletus lõppenud. heaks kiidetud. ja sellega jõuame kolmeteistkümnenda muudatusettepanekuni. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. muudatusettepanek kümme poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist poolt, heaks kiidetud. kuusteist poolt, heaks kiidetud. muudatusettepanek seitseteist poolt, heaks kiidetud muudatusettepanek kaheksateist, poolt, vastu, heaks kiidetud, aga kontrollime. kaheksateist. nüüd on hääletus lõppenud. ühe häälega tagasi lükatud kakskümmend seitse poolt heaks kiidetud. kompromiss viisteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kompromiss kaksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kompromiss, ettepanek neliteist. alustame hääletusega. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. sellega hääletame kogu ettepanekut koos muudatustega, mis heaks kiidetud elektrooniline nimeline hääletus, hääletus on alanud Przyjęta. Przyjęte, tak. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud. daamid ja härrad, sellega kiitsime me arvamuse heaks. tahaksin tänada raportööri, variraportööre ja kõiki neid, kes sellega tööd tegid. õnnitlused teile, kas te soovite midagi lisada, raportöör? härra Šani ta andis märku, et tal ei ole midagi lisada. sellega siis on meil Agri Envi ITRE ühiskuulamine mesandustrateegia kohta, aga praegu on meile siis paus ette nähtud. kuni poole viieni ootame ära kolleegid teistest komisjonidest. aitäh teile!